kasinusmeetmed on Rumeenia viinud vaesuse piirile, meil on vaja pigem töökohti luua, tänan. suur tänu. ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. Sven Kiigoldi raport Euroopa Ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine ja raportöör saab sõna neljaks minutiks austatud ähm, kolleegid, sel aastal me tähistame ühistute aastat, äh, nagu ÜRO äh, selle aasta välja kuulutas. ühistutel on väga oluline tähendus äh, majandusele ka Euroopa Liidus sada kuusteist miljonit ettevõtet on aktiivsed selles valdkonnas, on sada kakskümmend miljonit liiget äh, on äh, väga suur mõju sellel valdkonnal äh, kogu majandussektorile ja ühistud kindlasti aitavad kaasa Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisele, eriti sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kliimakaitse valdkonnas, eriti just seetõttu, peaks Euroopa Liit äh, võtma tõsiselt äh, Euroopa ühistude eripärasid ja siin äh, raporti kokkupanemisel oli meil väga hea ähm, koostöö variraportööridega, keda tahaksin tänada, Evelin Regner on veel hilisel tunnil siin kohal, me pöörasime erilist tähelepanu sellele, kuidas Euroopa ühistu põhikirja Äh, muuta. on kahetsusväärne, et äh, Euroopa ühistu äh, kui juriidilise isiku positsiooni paikapanemisega ei ole kaasnenud olulist edu meil on äh, loodud ähm, kõigest äh, seitseteist Euroopa ühistut, milles töötab kogu kolmkümmend kaks töötajat. praegune põhikiri ei arvesta piiriloomu, piiriülese iseloomuga. me peaksime kindlasti äh, tugevdama põhikirja ja mitte lahendama standardeid, mis on pandud paika nii töötajate kui ka tööandjate jaoks tööhõive sotsiaalküsimuste komisjon läks aga veelgi kaugemale. me vaatasime, kuidas oleks võimalik paremini äh, toetada seda sektorit. hoolimata parlamendi resolutsioonidest on komisjon siiski äh, lõhestunud sel teemal, meil on vähe vahendeid ja me oleme ka vähe saavutanud äh, ja valdkond on jagatud ära mitmete peadirektoraatide vahel Euroopa Komisjonis. soovime, et Euroopa Komisjon tuleks välja algatusega, et tugevdada avatud koordineerimismeetodid selles valdkonnas niimoodi, et oleks võimalik süstemaatiliselt võrrelda parimaid praktikaid erinevates liikmesriikides äh, solidaarsus sotsiaalmajanduse valdkonnas Euroopa Komisjon pakkus välja kaks tuhat neli oma teatises äh, tegevused Euroopa ühistute tugevdamiseks ja me peaks liikuma nüüd edasi äh, sõnalt tegudele, ainult kolm kaheteistkümnest on rakendatud, meil on puudu terviklik äh, haridusprogramm ja puudu on ka ühistute eripära tunnustamisest. me soovime, et ühistud ja eriti just sotsiaalmajandus leiaks äh, tunnustamist ja arvestamist ka riigihangete valdkonnas ja finantsturu reguleerimise valdkonnas ei tohi lubada seda, et need valdkonnad, mis on finantskriisi ajal osutunud äh, väga kasulikuks, on nüüd äh, langenud kriisi ohvriks. nii et Euroopa Komisjon, me peaksime minema siseturureeglitest kange, kaugemale selles valdkonnas ja tugevdage palun reegleid Äh, suur tänu. viis kolleegi soovivad sõna, härra Mikolašiks kõigepealt. tänan, Siipen Elnekuur, kolleegid, kolleegid ja vaesena pani. kolleegid, volinik. Euroopa osa, Euroopa ühistute Eh, hea funktsioneerimine, töötajate olukord on äärmiselt oluline Euroopa majanduse jaoks. Eh, ühistud ei kaitse mitte ainult eh, oma liikmete heaolu, vaid nad aitavad kaasa ka piirkondlikule arengule, nad on olulised sotsiaalse integratsiooni vallas ning nad toetavad nii maapiirkondi kui ka eh, tervet Euroopat, eh, sada kuuskümmend tuhat ühistut annavad eh, tööd rohkem kui kahe koma neljale miljonile inimesele ning on väga kahju, et Euroopa tasemel on loodud ainult seitseteist ühistut. ma loodan, et olukord paraneb. suur tänu järgmisena proua Tantšila sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. de criză economică și financiară cu care se suur tänu. majanduskriis ja finantskriis mõjutab küll kõiki, kuid on neid, kes on vähem mõjutatud olnud, muide Euroopa ühistute käive on suurenenud viimastel aastatel seal ei ole ka eriti palju töökohti kaduma läinud, töökohti ei ole Euroopa Liidust välja viidud, ühistud pakuvad kõrgekvaliteedilisi töökohti, äh, eriti naistele, seetõttu tuleks niisugust ettevõtlusalgatust toetada. Äh, isegi kui mõnedes liikmesriikides on ühistu äh, kui selline nagu halvas valguses ajaloolistel põhjustel, seetõttu tuleks toetada eh, ettevõtteid, eh, mida kriis on mõjutanud, toetada Euroopa kodanikke, eh, julgustada neid ühistuid looma, mis on kestliku majanduse aluseks. suur tänu ja härra Tšabastsogur, palun. tänan, juhataja. ma tervitan kolleeg Kiigoldi raportit Euroopa ühistu põhikirja töötajate kaasamise teemal. see täiendus on väga oluline, sellepärast et minu riigis, Rumeenias, nagu ka teistes liikmesriikides on äh, ühistute põhikirja tugevalt äh, kompromiteerinud äh, kommunistlik aeg. komisjoni teadises jällegi on ka mõningaid liialdusi ja me peaksime kindlasti põigile parandama. kolleeg Nevedjalova v Euroopa eksisteerib sada kuuskümmend tuhat družstiev, kes poskytuvad praegu pre približne petsalast. Euroopas on sada kolmkümmend seitse tuhat ühistut, e, seal on miljoneid töötajaid, aga olulised ei ole mitte ainult need osanikud, kes töötavad nendes ettevõtetes, vaid oluline on eh, see sotsiaalne funktsioon, mida nad täita, eh, täidavad. Nad teenivad oma eh, osalejate huve, aga nad annavad ka tööd paljudele inimestele ning ainus ühine reeglistik, mille alusel nad töötada saavad, on ühistu põhikiri Eh, see on väga oluline kaasav mudel Euroopa majanduses ja meil on vaja seda toetada. Euroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine, raport, mille kirjutas kolleeg, on väga eh, konkreetselt suunatud ning oleks hea, kui eh, komisjon tunneks ennast samamoodi vastutavana ja omanikuna eh, nende ühistute eh, tegevuse eest, mis on olemas kõikides liikmesriikides suur tänu ja järgmisena ja viimasena saab sõna Evelin Regner. tänan, juhataja. ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Kiigoldit, sellepärast et äh, ta mitte ainult ei kaasanud variraportööre algusest peale, vaid kaasas meid niivõrd äh, tugevalt, et me saame koos välja töötada raporti sisu. ta juba mainis, et eksisteerib äh, kõigest seitseteist Euroopa ühistut aastal kaks tuhat kaksteist äh, ja seda on selgelt äh, liiga vähe. Euroopa ühistust ei ole saanud mingi hitt ja miks see nii on? kas asi on äh, liiga keerulistes seadusesätetes või ei ole vaja piiriüleseid ühistuid? me üritame sotsiaalmajanduse valdkonnas ühistuid äh, ellu äratada ja mitte keskenduda kasumi teenimisele. tahaksin viidata ka sellele, kuivõrd oluline on äh, töötajate kaasatuse küsimus, mida me oleme selles raportis ka esile tõstnud. suur tänu ja nüüd annan äh, sõna volinik äh, Vassiljule ja palun temal öelda arvamust sel teemal. komisjon tervitab seda, et komisjon, et äh, parlament tunneb huvi Euroopa ühistute vastu, kooperatiivid ja teised sotsiaalmajanduses osalejad on väga tähtsad. Kak-, aasta kaks tuhat kaksteist on ühistute aasta ja sellepärast on see teema käesoleval aastal veegi olulisem härra Kiigolsi raport on väga oluline ning aitab parandada Euroopa ühistuid. peale selle tõstab see eh, nende eh, nähtavust, aitab suurendada nende positiivset rolli, eh, mida nad saavad mängida Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgide saavutamisel Euroopa ühistud jäid teatud eh, ajani eh, tähelepanust kõrvale kuni selle ajani, mil tekkis suur majanduskriis ja Euroopa ühistud aitavad kaasa eh, sotsiaalsele hõlmatusele, tööhõivele, majanduskasvule. Need ühistud on tõepoolest seisnud paremini vastu majandus- ja rahanduskriisile ning see raport eh, see ning see raport puudutab ka seda initsiatiivi ettevõtte seadusandluse alusel, mis tuli eh, eh, komisjoni poolt, sellekohaline teatis võeti vastu oktoobris möödunud aastal. Euroopa ühistute põhikiri ja töötajate kaasamine aitab kaasa ühistute eh, tugevnemisele ja lahendab ka soolisi küsimusi. Eh, raportöör Kiigold eh, ja siis tööhõive komisjon, ka naiste õiguste komisjon on andnud siin oma panuse. komisjon ütleb, et tegelikult Euroopa ühistute vastu ei ole tuntud eriti suurt huvi. kahe tuhande kuuendast aastast peale on loodud ainult kakskümmend neli ühistut. kahekümne kolmandal veebruaril eh, kaks tuhat kaksteist võttis komisjon vastu raporti, mis käsitles eh, määruse rakendamist ning saatis selle raporti Euroopa Parlamendile, nõukogule ja teistele institutsioonidele. üks põhilisi takistusi Euroopa ühistute teel on just nimelt selle määruse keerukus ja seepärast eh, eh, planeerib komisjon mm, konsulteerida osapooltega, kuidas eh, lihtsustada Euroopa ühistuid käsitlevat käsitlevat eh, regulatsiooni osalevad ka eh, volinik Tajani ja Barnier ning eh, pärast seda, kui teie olete selle raportiga tundu, tutvunud, mis puudutab Euroopa ühistu määruse rakendamist, ja pärast eh, seda mm, konsultatsiooni me teeme analüüsi ja kokkuvõtte. E, me arvestame ka seda analüüsi, mida käesolevas raportis ehm, tehti ning eh, see raport eh, toetab ka komp-, E, komisjoni tööd üldse e, äriõiguse alal, mis Euroopas tehakse. suur tänu, proua volinik. arutelud on lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist kolmkümmend ja nüüd jõuame viimase päevakorra